<laughs> Come on. No, no, no, no, no. It was in, in the program. So shall we start and uh... niisiis äh, alustame. Äh, jätkame seda arutelu, mis meil oli täna hommikul ministriga Albaania olukorra üle. nüüd siis arutame resolutsiooni eelnõud, mis puudutab äh, EU, Albaania Euroopasse integreerimist ning ma palun härra Tšuntisel äh,, raportööril äh,, sõna võtta ja teha suhteliselt lühike sissejuhatus oma ettepanekutesse. niisiis, härra Tšuntis, teil on sõna Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε suur aitäh! kõigepealt tahaksin ma vabandada selle pärast, et ma hiljaks jäin. ma pidin minema ühe teise komisjoni istungile ja ma arvasin, et minu äh, küsimus on päevakorras hiljem, nii et ma tõesti vabandan, et ma hiljaks jäin. Öelge mulle palun, esimees, kui palju aega mul üldse on selle äh, resolutsiooni tutvustamiseks? I would say, you know, that uh, about uh umbes seitse minutit, viis kuni seitse minutit, ütleb esimees. kas ma olen piisavalt helde ajaga? suur aitäh veel kord. ma tahaksin öelda, et arutelu selle raporti üle, mis puudutab Albe Albaania Euroopasse integreerumise protsessi on äh, tõesti väga päevakajaline, sellepärast et täna hommikul toimusid meil väga aktuaalsed arutelud Albaania olukorra teemadel, meil olid kohal Albaania valitsuse esindajad, asepeaminister, kes tegeleb välisasjadega, nii et, et need kaks arutelu on omavahel seotud ja see annab meile võimaluse esitada küsimusi ja teha kommentaare. Äh, kolleegid said valitsuse esindajatele juba esitada neid küsimusi, mida soovisid, ma loodan, et teil on olemas raporti tekst on ütlematagi selge, et ma olen valmis ära kuulama igasuguseid ettepanekuid ja kommentaare, mis saadikutel on. üldiselt arvan ma, et me oleme ühisel äh, nõul nende märkuste osas, mis siiani on tehtud ja kui kolleegid soovivad mulle saata muudatusettepanekuid, mis tekste parandavad, siis palun. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes aitasid mul seda äh, raportit koostada, eelkõige Eevat Ahveti sekretariaadist. samuti Äh, kõnelesin inimestega äh, komisjoni vastavatest talitustest, äh, samuti Albaania saatkonnaga. eriti aga aitas mind minu hiljutine külaskäik Albaaniasse, mille käigus ma sain väga palju informatsiooni ja panin selle ka resolutsiooni sisse ma kohtusin kõigi parlamendis esindatud erakondadega, samuti valitsuse esindajatega, nii et, et ma ei kohtunud mitte üksnes valitseva erakonna ja opositsiooniga, vaid kõigi parlamendis esindatud erakondade esindajatega, tahaksin seda rõhutada. samuti kõnelesin nende ministritega, kelle, kellel on olulised pädevused, sealhulgas siis ka meie Euroopa asjade pädevus, samuti kohtusin kodanikeühiskonna esindajatega, ma räägin siin ametiühingute esindajatest Äh, näiteks äh, samuti kohtusin äh, ühendustega, mis võitlevad lastega kauplemise vastu, kohtusin ajakirjanikega, kohtusin mustlaste assotsiatsiooni esindajatega ja nende organisatsioonidega, mis toetavad naiste õigusi. kõik need kohtumised olid mulle väga suureks abiks, sest et Ehm, mõned probleemid tõstat-, tõst-, tulenevad just asjaolust, et Albaanias on nõrk kodanike ühiskond. väga oluline on korrata seda, et Euroopa Parlament soovib toetada kõigi Lääne-Balkani riikide integratsiooniprotsessi. me usume, et meie toetus on stiimuliks nendele riikidele, et nad kiirendaksid oma jõupingutusi ma usun ka, et see protsess aitab Albaania valitsusel ning Albaania äh, erakondadel ja sotsiaalsetel jõududel äh, lahendada neid probleeme, mis takistavad äh, demokratiseerumist, et see aitab neil parandada Albaania inimeste elutingimusi. samuti usun ma, et sellest on kasu heanaaberlike suhete arendamisele teiste riikidega Äh, mõned küsimused ei puuduta ju mitte üksteise Albaaniat, võtame näiteks korruptsiooni, rahapesu. Äh, tegemist ei ole ainult äh, probleemiga, mille Albaania peab lahendama, selle probleemiga peavad tegelema ka paljud teised riigid. ma arvan, et nende probleemide lahendamine aitab kaasa koostööle naaberriikidega selles regioonis mõningatel juhtudel leian ma, et meil Euroopa Parlamendis on kohustus äh, aidata abipakettide ja oskusteabega selleks, et nende probleemidega toime tulla. üks probleem, millest me pikalt kõnelesime ja mis kõigile muret valmistab, on olukord, mis Albaanias on tekkinud pärast äh, hiljutisi valimisi. Need valimised leidsid aset siis juunis kaks tuhat üheksa. hetkel valitseb ummikseis ning äh, näib, et sellest ei ole mingit väljapääsu. jutt käib kokkupõrkest valitsuse ja opositsiooni vahel ning põhjus on äh, valimistulemuste kehtivus või paikapidavus mulle tundub, et olukord selles vallas ei muutu paremaks ning äh, ma arvan, et see probleem illustreerib vigu ja probleeme, mis on süsteemi juba sisse ehitatud. demokratiseerimist on vaja. loomulikult äh, takistavad kõik need arengud Albaania jaoks vajalikke reforme Äh, ühel asjal tahaksin äh, peatuda väga siiralt. mida saab Euroopa Parlament teha, mida saab meie komisjon teha ja mida saavad Euroopa institutsioonid teha? ma ei usu, et me oleme siin lihtsalt äh, selleks, et inimestele teed näidata ja näpuga näidata, mida on vaja teha. see ei ole vastuvõetav Albaania poliitilistele ringkondadele kui me teeme ükskõik milliseid avaldusi, siis neid võidakse ära kasutada poliitilistes lahingutes. seega me tõesti peame kutsuma üles kõiki püüdma leida lahendusi, püüda leidma väljapääsu sellest ummikseisust, nii et, et parlament saab oma tööd korralikult teha ja loomulikult peame me hoolitsema selle eest, et on olemas poliitiline plur-, pluralism, sellepärast et järgmisel aastal toimuvad Albaanias kohalikud valimised, valitseb väga palju ebakindlust ja kõhklusi ning praegune suluseis ei tule olukorrale kasuks. see takistab ka kohalike valimiste toimumist järgmisel aastal. mul ei ole piisavalt aega, seega võib-olla eh, lubate mul nüüd keskenduda kolmele peamisele teemale esimeseks neist on viisad. me peaksime toetama viisarežiimi liberaliseerimist. see on kirjas ka minu raportis. komisjon on tulnud välja uute ettepanekutega ning peab nende läbi lahendama viisaprobleemi nii kiiresti kui võimalik. mul on ka üks ülestunnistus me peame toetama viisarežiimi liberaliseerimist, aga me ei tohi kahe silma vahele jätta kahte asja. kõigepealt, mis juhtub, kui viisarežiim liberaliseeritakse, teisisõnu, mis juhtub siis, kui äh, väga palju Albaania kodanikke tuleb Euroopa Liitu ning teine küsimus, äh, kui tehniline eeltöö tehakse ära, siis kes vastutab äh, kontrolli üle ning Äh, kuidas tagatakse isikuandmete kaitse. Äh, minu teiseks tahaksin peatuda äh, õigustele ja institutsioonidele ning Albaania õiguslikule struktuurile. ma arvan, et väga palju edusamme selles vallas on juba tehtud, on vastu võetud väga palju häid seadusi. nüüd me peame vaatama aga nende heade seaduste rakendamisele. kuidas saaks Euroopa Parlament seda protsessi toetada? kui soovite, võin tuua teile ka konkreetseid näiteid illustreerimaks, mida ma silmas pean. me soovime, et need seadused ka ellu rakendatakse ja ma tean, et mu kõneaeg hakkab otsa saama, aga ma tahaksin öelda, et kolmandaks tahaksin peatuda majanduslikel küsimustel ja majandusolukorral Albaanias. kui soovite, võin teile äh, arutelu käigus rohkem informatsiooni anda, aga ma arvan, et me peaksime äh, pöörama tähelepanu sellele, mis toimub. võib-olla need märkused, mida ma oma resolutsioonis teen, on pisut karmid, aga me peame aru saama, et sõlt-, hoolimata majanduskriisist on Albaanias olnud üsna suur majanduskasvu tempo. küsimus on aga selles, kas see majanduskasv rajaneb äh, reaalsetele faktidele või, äh, või on meil põhjust muretseda suur osa Albaania majandusest äh, rajaneb äh, rahasaadetistele, mis tulevad välismaalt ja investeeringutele, mis tulevad Kreekast ja Itaaliast. me teame, et Itaalia ja Kreeka on kriisiga silmitsi, ma ei tea, kas saab oodata samasuguseid investeeringuid nagu siiamaani. Äh, Albaania majandus rajaneb samuti ehitustööstusele, see sektor on samuti kriisis ning ja ka erainvesteeringud on Albaania majanduses olulised. kõik äh, need äh, põhjustavad äh, muret, võib-olla ma olen valmis oma karmi kriitikat leevendama, aga meil on tõesti see kolmeprotsendine majanduskasv, mida tuleb mainida. veel üks asi, mida tahaksin mainida, seda mainiti ka täna hommikul, jutt käib energiast ning keskkonnakaitsest. kõigepealt energia räägitakse energiavarustuskindlusest, Albaania peab keskenduma taastuvenergiaallikatele ning vajalik on koostöö naaberriikidega, sest et need küsimused on sellised, millega ka teised äh, regioonid tegelevad, mis neid võiksid huvitada ja tahaksin öelda seda, mida ütles proua Kopa, nimelt et äh, võib-olla ehitatakse Kreeka piiri lähedale tuumaelektrijaam. siin tõstatub ka küsimus, et kas tuumaenergia on üldse alternatiivne energiaallikas. mina arvan, et see nii ei ole, aga see on üks küsimus, mida võib arutada. see on kõik, mida ma tahtsin öelda, me võime nüüd äh, pidada arutelu ja siis vaatame, kuidas me selle resolutsiooniga edasi läheme, et saavutaksime võimalikult hea tulemuse. aitäh! ma tänan. It suur tänu, ma tervitan seda raportit ja ma arvan, et sellest lähtuvalt võiksime me jätkata oma arutelusid. ma tahaksin välja tuua mitmed teemad. Need on poliitilised teemad Euroopa Liidus. me kõik teame, et meil on tavaline programm, mille eesmärgiks on Albaania poliitilise olukorra stabiliseerumine ja me peaksime rõhutama eh, iseäranis Albaania püüdlusi Euroopa Liidu liikmestaatuse poole ja me peame rõhutama, et eh, see tee on võimalik ainult demokraat, läbi demokraatlike institutsioonide ja nendes institutsioonides peavad osalema kõik osapooled. Euroopa Parlamendil peaks olema oma seisukoht selles valdkonnas ja kui vajalik, siis peaks Euroopa Parlament anda endast, andma endast parima, et olukorda taas normaalsuse piiridesse saada. härra raportöör kirjutas oma raporti, siis ei olnud seda küll veel teada, kuid ma arvan, et peaks ära mainima seda, et Albaania esitas vastused küsimustikule seoses Euroopa Liiduga liitumisega. tegemist on väga tähtsa äh, sammuga ja ilma seda mainimata meie raport äh, oleks äh, puudulik. ma tahaksin kutsuda raportööri üles muutma äh, lõikeid, mis käsitlevad Albaania majanduse olukorda, need on siis lõigud kakskümmend kaks kuni kakskümmend viis. praegusel kujul need lõiked ei ole päris kooskõlas reaalsusega, pidades silmas asjaolu, et Albaania on vaene riik, ja tuli sellegipoolest finantskriisist ja majanduslangusest hästi välja võrreldes teiste maailma riikidega ja ka selle piirkonna riikidega. Nende SKT kasv oli positiivne eelmisel aastal, nii et ma arvan, et äh, me peaksime reaalsust pisut objektiivsemalt, pisut tõepärasemalt kajastama ja selleks tuleb neid lõikeid muuta ma arvan, et oleks põhjendatud mainida ka Albaania aktiivset rolli äh, piirkondlikus koostöös Balkani regioonis, Balkani piirkonnas. ning veel arvan ma, et Albaania on tühistanud viisanõuded Balkani piirkonna teiste riikide jaoks, näiteks Serbia jaoks, mis on positiivne areng. on mitmeid valdkondi, mitmeid, mitmeid teemasid, mille kallal peab Albaania tõsiselt tööd tegema selleks, et äh, liikuda edasi Euroopa Liiduga lõimumise suunas, kuid ma arvan, et meie raport peaks saatma positiivse signaali Albaaniale, julgustama Albaaniale, kuid samas ei tohiks me varjata ka objektiivset kriitikat unustamata seejuures äh, kiitmast riiki positiivsete arengute eest. ma usun, et viisarežiimi liberaliseerimine on valdkond, kus on tehtud edusamme. me peaksime kutsuma komisjoni üles esitama vajalik äh, ettepanek võimalikult kiiresti, et me saaksime siis omalt poolt Euroopa Parlamendis äh, ka kiiresti tegutseda. Nende muudatustega ja tõenäoliselt mainitakse kolleegide poolt veel mitmeid võimalikke muudatusi, kuid nende muudatustega ja kolleegide muudatustega arvan ma, et me jõuame objektiivse raportini. suur tänu, härra Kukan ja härra proua Doris Pakk, palun no,. suur tänu, härra raportöör kuid ma pean ütlema, et see raport ei ole kooskõlas meie viimase raportiga, mis kajastas Albaaniat siin on mitmeid negatiivseid punkte, mille kaasamise nimel ma olen võidelnud juba aastakümneid. ja me ei ole varem maininud neid küsimusi, detsembris esitati meile komisjoni laienemise raport ja me saatsime positiivse sõnumi pärast seda raportit, kuid mul on kahju, et meie praeguses raportis jäävad mõningad asjad kahe silma vahele või me ei maini neid äh, selgesõnaliselt. siin räägitakse sellest, et poliitiline süsteem paraneb, aga kui me samas vaikime maha puudujäägid, äh, siis me ei aita kaasa süsteemi positiivsele arengule. praegune opositsioon äh, peaks kuulma sedasama, mida me oleme öelnud varasematele opa-, opositsioonidele Äh, nimelt parlamentaarse protsessi peatumine ei ole demokraatliku riigi põhimõtetega kooskõlas, vaid demokraatia arengut hoopis vastupidi peatada. nimetagem asju õigete nimedega. opositsioon peaks äh, küll oponeerima, kuid nad peavad tegema seda nagu kord ja kohus ja ma arvan, et asju tuleb ühiselt arutada, kui asju ei saa parlamendis lahendada, siis pöörduge õigussüsteemi poole, pöörduge valimiskomisjoni poole, noh, sedasi tuleb asju lahendada, see on õige foorum, mitte lihtsalt boikottides. ja ma arvan, et on päris selge, mida me tahame öelda. me ei saa rääkida kõigest sinna maailma all, kuid asjadest tuleb rääkida siiski õige nimega ja ma arvan, et see on meie ülesanne, me peame olukorda vaatama tervikuna, ei tohi ennast lasta pimestada üksikasjadest, ei saa lihtsalt äh, mingeid üksikuid punkte valimistest mainida. kas te võiksite mulle ka veel öelda, mida tähendab artikkel kolmkümmend kaks? Albaania peab võtma majanduslikud, vastavad majanduslikud meetmed, et tagada äh, oma areng jätkusuutlikul moel. mis mõttes, mis jätkusuutlikult? Äh, millised meetmed, see on, jääb ju ähmaseks ja artikkel kakskümmend neli, siin räägitakse haridusest, koolitusest. see on äh, väga üldine sõnastus, kuid see on ju sisuliselt vale. me unustame ära positiivsed sammud ja, ja ja mina arvan, et selliste üldistuste puhul tuleb siiski ettevaatlik olla. ja ma esi-, esitan muudatusettepaneku selle kohta, millest ma kavatsesin rääkida. kuid igal juhul ma tahaksin öelda, et ärgem alustagem kõigepealt negatiivsete kommentaaridega, alustagem võib-olla positiivsemate kommentaaridega ja siis toome välja need negatiivsed üksikasjad, mida võiks parandada. Thank you, chairman, I will be suur tänu, ka mina teen kiiresti ma tahaksin härra Hontist oma töö, tema töö eest tänada ja üldiselt äh, ma arvan, et sellest raportist võib veel saada hea raport, kuid nagu mu kolleegid juba mainisin, tuleb selleks sisse viia mõningad parendused. ma olen täielikult nõus Doris Pakiga, et selleks, et reforme julgustada ja reforme toetada, äh, ei tule pöörduda mitte ainult ametnike, vaid ka kodanike poole võib-olla me peaksime rakendama sellist lähenemist, et me kõigepealt toome välja positiivsed asjaolud, rõhutame nende saavutusi, ma võin öelda, et viimase kahe-kolme-nelja aasta jooksul on olnud para-, parendusi, saavutusi Albaanias mitmeid ning pärast siis vaatame, millised on puudujäägid ja millised on meie ettepanekud nende likvideerimiseks. isegi kui me vaatame, milline on poliitiline olukord ja vaatame siin seda lõiget number kolm, siis jah, tegemist on poliitilise kriisiga kuid me ei saa tegelikult rääkida institutsioonilisest kriisist, sellepärast et parlament hoolimata opositsiooni boikotist siiski töötab endiselt ja kui ma ei eksi, siis umbes sada viiskümmend, sada viiskümmend kaks on kohal. isegi rohkem kui viimasel perioodil. nii et äh, ma arvan, et me peaksime olema äh, sellest ka teadlikud. mis puudutab äh, poliitilist olukorda, siis jah, ma rääkisin sellest juba täna hommikul me peame oma põhimõtete juurde kinni jääma. parlamentaarse demokraatia puhul on äh, kogu riigikorra südames parlament ja kas meile meeldivad valimiste tulemused või mitte, siis ma arvan, et kõik äh, poliitilised erakonnad peavad tulemustega lihtsalt leppima. kui on mõningaid äh, lahkhelisid, äh, kui on tunne, et kuskil on kedagi ebaõiglaselt koheldud, siis erakonnad peavad need küsimused lahendama, see on nende ülesanne rääkida nendest küsimustest, teha ettepanekuid, moodustada vajalikke komisjone, aga kõike seda tuleb teha parlamentaarses raamistikus. meie raportöör mainis, et ta vaatab üle äh, õigusliku raami, raamistiku, äh, mitte, hinnates mitte ainult äh, vastu võetud seadusi, vaid ka õiguste ellurakendamist ja ma arvan, et see on väga mõistlik lähenemine. ma ei hakka seda raportit nüüd lõik lõigu haaval läbi vaatama, see võtaks liiga kaua aega. ma mainisin juba täna hommikul, ja esitasin ka mõnimad küsimused majanduse kohta, et ma mainisin seda majanduskasvu ja ma arvan, et need lõiked kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli peaksid olema täpsemad, nagu siin juba varemgi mainiti. Albaania ja Poola olid ainukesed äh, kaks riiki Euroopas, kus oli majanduskasv. loomulikult äh, väga madal majanduskasv, kuid äh, Äh, tegemist on riigiga, kus oleks vaja majanduskasvu, mis oleks kiirem, kuid mis oleks samas ka stabiilne ja seda tuleks konkreetselt mainida ka meie muudatusettepanekute kaudu. regionaalne koostöö, seda on siin juba mainitud, ma arvan, et regionaalne koostöö on äärmiselt oluline ja ma arvan, et me peame avaldama tunnustust Albaaniale selle positiivse rolli eest, mida nemad mängivad muidu üsnagi ebastabiilses piirkonnas. Albaania käitub vägagi vastutustundlikult ja loomulikult me peame seda tunnistama. me peame kutsuma Albaaniat üles jätkama sellist lähenemist, me peame kutsuma neid üles tugevdama regionaalset koostööd, sealhulgas ka majanduskoostööd, kui me tahame majandus, vaba majanduse alasid, siis praegusel hetkel võib öelda, et Balkani piirkonna riikide vahel toimub väga vähe kaubavahetust ja Albaania võiks selle kaubavahetuse edendamisel mängida suurt rolli mis puudutab äh, tuumaenergiat, siis tuumaenergiat äh, on siin mainitud ja ma arvan, et oleks väga ennatlik äh, asuda praegu sellest rääkima. Albaania on oma otsuse langetanud. ma arvan, et me praegusel hetkel oleks vale keelata Albaanial ükskõik milliste energialiiki ja mm, arendada, ükskõik kas tegemist on siis tuumaenergia või mingi muu liikmes äh, või mingi muu, muu energialiigiga, äh, me ei tee seda omaenda liikmesriikide puhul, kuidas me siis saame seda teha mõni riigi puhul, mis ei ole isegi Euroopa Liidu liige? me ei saa ju öelda, et te ei äh, tohi arendada sellises valdkonnas mingeid konkreetseid poliitikaid ja nii et, aga ma igal juhul esitan ka muudatusettepanekud. Äh, viies mai, äh, keskpäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et ütleb härra esimees. proua Sargentini. suur tänu. eile kodanik, kodanikuvabaduste komisjonis, kus me räägime Albaania ja Bosnia viisa liberaliseerimisest, rääkisime Albaania edusammudest, täna hommikul rääkisime välisasjade ministriga, paar nädalat tagasi rääkisime me siseasjade ministriga sellest küsimusest, kui ta külastas meid siin Euroopa Parlamendis. ja kuulates neid ministreid, meie raportöör, kes tegi väga hea raporti, raport, mis tõenäoliselt saab veel muutudagi, muutuda isegi paremaks ja meie raportöör on liiga karm oma lähenemises. Te olete kui ma kuulan härra ministreid, Albaania ministreid, siis nad tahavad selget sõnumit Nad liiguvad kin-, nad töötavad konkreetse eesmärgi suunas, viisasüsteemi lihtsustamise, viisasüsteemi liberaliseerimise eesmärgi suunas ja nii palju, kui ma tean, komisjon, kui ma õigesti aru sain, püüab liikuda selle saavutamise suunas septembrikuuks. loomulikult äh, siin mängivad rolli ka meie ja nõukogu arvamused. kõigepealt siis äh, viisa liberaliseerimine ja siis äh, liikmesus. ja mina arvan, et kui me, kui mõni riik tahab saada Euroopa Liidu liikmeks, siis tuleb saada aru, mis on põhimõtted, mille poole tuleb liikuda, mida tuleb saavutada ja minu arust on, nemad näitavad küll üles suurt tahet. ma arvan, et me ei peaks siin liiga ähmast sõnastust kasutama, öelgem, kirjeldagem asju nii, nagu nad on ja poliitiline olukord, kus suurim opositsioonipartei ei taha parlamendi töös osaleda, see on väga suur, väga tõsine probleem ja see seab ohtu demokraatliku süsteemi jätkusuutlikkuse. ja ma loodan kogu südamest, et parlament suudab olukorda kuidagi parandada. liikudes viisasüsteemi liberaliseerimise suunas, siis see aitab meil parandada kogu Euroopa olukorda, aga inimkaubanduse näitajad, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse näitajad ei ole veel nii head, kui me tahaksime neid näha. nii et äh, ma arvan, et Albaaniat võiks üles kutsuda seal rohkem pingutada, pingutama, kuid rohkem tuleks äh, neid siiski kiita. mis puudutab äh, tuumaenergiat, siis loomulikult ei saa võimalikule liikmesriigile või ka olemasolevale liikmesriigile öelda, mida ehitada, mida mitte. kuid ma olen nõus äh, raportööriga, et äh, tegelikult tuumaenergia ei ole jätkusuutlik energia, see ei ole taastuvenergia ning see on energialiik, mis võib endiselt olla väga ohtlik. nii et ma arvan, et seda ei tuleks siiski selle kasutamist ei tuleks siiski julgustada, mina tahaksin näha tõelist taastuvenergiat. rohelised esitavad selle punkti kohta ka konkreetsed muudatusettepanekud. ja see ongi minu poolt praegusel hetkel kõik. Lennart, please. And then Mr Salavrakos. tänan, nüüd järgmised. Ehm, eh, suur tänu, härra esimees. ma tänan raportööri eh, ettekande ees ja äh, see, mida eelkõneleja ütles, on kõik väga õige, aga mulle näib, et mõned probleemid on väga rasked lahendada. Bulgaarias, Rumeenias on korruptsioonivastane võitlus nõudnud aastaid, et mingitki edasiliikumist saavutada. väga raske on seda välja juurida nende riikide kultuurist, väga pikka aega on korruptsioon kujunenud ja väga raske on siis ühe korraga sellest eh, lahti saada ja roosasid prille ei tasu ka Äh, ninale panna ja öelda, et kõik on suurepärane. nii see ei ole. kui me vaatame Albaania tulemusi hetkel, siis me näeme, et võrdluses Bulgaaria ja Rumeeniaga, äh, Bulgaaria ja Rumeenia läheb paremini kui Albaanial äh, isegi Rwanda ja Kolumbia on eespool Albaaniast ja äh, Albaania on äh, korruptsiooninimekirjas üheksakümne viiendal kohal. üheksakümne viiendal kohal. ja kui see nii on, siis kas tõesti tasub kiita seda riiki? Äh, väga raske tõesti on võidelda korruptsiooni vastu, aga ma usun, et me peaksime sellele siiski rõhku panema ja mitte maha vaikima. tegemist on ju riigiga, kes taotleb liitumist Euroopa Liiduga. Äh, nagu Bulgaaria ja Rumeenia puhul ja nüüd varsti ka Horvaatia puhul me oleme põhimõttekindlalt tegutsenud ja nii peaks olema ka Albaania puhul. me peame mõtlema, mis on siis meie kõikehõlmavad eesmärgid ja tõesti, peame olema kriitilisemad Albaania suhtes ja Albaania üheksakümne teisest aastast islamiriikide organisatsiooni liige, islamikonverentsi liige. ja see islamikonverentsi liikmesriigid on öelnud, et inimõigused ja laste õigused eh, tuleb allutada šaria õigusele ja on seega piiratud. ja see on üks suurimaid probleeme, mis meil on islamiriikidega. Albaania on ka islamiriik ja kuulub sellesse islamiriikide konverentsi. ning ma usun, et see on lausa kõrvakiil sellele, eh, mida me siin üritame saavutada Euroopas ja on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu potentsiaalne liikmesriik võiks kuuluda ka sellesse islamiriikide eh, konverentsi Need kaks asja lihtsalt ei käi omavahel kokku. ma palun, et raportöör süveneks sellesse põhjalikumalt ja vaataks seda Islamiriikide konverentsi lähemalt, mida see organisatsioon endast kujutab ja see panuse tegemine šaria seadusele. nii et Eh, sellised asjad ei ole aktsepteeritavad Euroopa Liidu liikmesriigile. rumeenlasena ma tahtnuks teile vastata, aga kuna mina olen siin praegu juhataja, siis ma ei tee seda, aga nüüd härra Salafranco. mida vanemaks ma jään, seda enam ma öö, üritan saavutada öö, Ähm, tasakaalu realismi ja mõistmise, arusaamise vahel. Äh, ja mõistmisega suhtuda nendesse riikidesse, kes tahavad Euroopa Liiduga liituda. tuleb ju aru saada sellest, et igal inimesel, igal riigil peab olema võimalus leida oma koht päikese all ning see on täiesti loomulik, et me tahame inimestele võimaluse anda. aga olgem realistid, mida reaalsus näitab? kolmkümmend kolm protsenti on Albaanias tööpuudus, väga nõrk majandus on Albaanial. tegemist on riigiga, millel ei ole mingit konkreetset majandusmudelit, samas on vaja mõista ka seda, et Albaania on Balkani riik. ja härra esimees, te ütlesite, teie olete rumeenlane ja sellepärast te mõistate, et palk Balkanil on kõige vaesemad riigid. Teie pärinete ju Rumeeniast ja mingil ajahetkel äh, Rumeenia oli Euroopa viljasalveks ja siis äh, ajaloos mingil hetkel oli Kreeka kõige arenenum Balkanil. see oli ainus riik, äh, millel aastast tuhat kaheksasada kuuskümmend neli oli oma parlament ja mõned alustasid alles eh, üheksateistkümnendal aastal, kahekümnendal sajandil parlamendiga. nii et olgem realistid. Eh, tuhat üheksasada üheksateist mõelgem selle peale ka, et Albaania öö, eh, oli Hoksa ajal väga ränga režiimi ikke all ja võib-olla siis mõtleme selle peale, et meil on nüüd siin jõukus ülejäänud Euroopas saavutatud ja me peame mõtlema tagasi ajaloo peale ja mõelgem nende küsimuste üle järele, kui me Albaania raportit arutame, mõelgem ka selle looli peale, mida Kreeka on paremasel ajal eh, etendanud ta on äh, edendanud demokraatiat, väga palju investeerinud Albaaniasse varasemal ajal. hetkel on Kreekal suured probleemid, Kreeka on silmitsi kriisiga, mille on põhjustanud osaliselt ka teised riigid ning ta ei ole saanud alati Euroopalt abi, kui ta vajanuks seda. härra esimees, te naeratate, aga ma arvan, et kolleegid peavad mõistma seda rolli, mida Kreeka on Balkanil mänginud. But I, I see the lessons, but uh, now... jah, jah, ma näen. nüüd härra Georgiou saab sõna. härra esimees, kõigepealt ma avaldan tunnustust meie kolleegile ja ma lihtsalt ei ütle seda sõnade pärast, et tavaliselt me alustame selliste kiitvate sõnadega raporti arutamist jah, tavaliselt me tõesti avaldame tunnustust raportöörile, aga mina ütlen seda praegu siin, sellepärast et ma tõesti usun, et meie ees on dokument, mis pärineb inimeselt, kes pärineb sellest piirkonnast ise ja see on väga tähtis. härra Šuntis teab, mis toimub, ta on käinud Albaanias, kohtunud seal inimestega ja kasutanud kogu selle teabe ära oma raporti koostamisel ma arvan, et peab tundma nende riikide ajalugu ja geograafiat. ma kuulsin siin, kolleegid ütlesid, Albaania demokraatia on edasi liikunud, loomulikult on see edasi liikunud, aga kas me võime öelda, et kõik on nüüd suurepärane selle demokraatiaga, kui samas opositsioon ei lähe mitte parlamenti tööle, vaid hoopis boikoteerib parlamendi tööd? ma arvan, kui me tahame Albaaniat aidata, siis peame hea seisma selle eest, et äh, ei liialda probleeme, aga samas ka ei pisenda neid. ma arvan, et härra Šuntis on ära teinud tubli töö. ta on üritanud olla realist ja ei ole mingit mõtet lasta ennast ka eriti tiivustada, sest siin võib olla muidu tagasilööke. härra Šuntis ütles, et me ei tohiks teha selliseid avaldusi, mis pingeid Albaanias süvendavad ja konflikte suurendavad me peame mõtlema laiema piirkonna peale. Need, kes teavad äh, ka teiste riikide olukorda lõuna pool ja põhja pool Albaaniast, teavad, et kõik need avaldused, mida lääne demokraatia teeb, tihtipeale võetakse valesti vastu, tihtipeale lausa väärkasutatakse neid, kuritarvitatakse neid, kasutatakse ära neid avaldusi ja lõppkokkuvõttes annavad need avaldused tagasilöögi neile samadele inimestele, kes avaldused tegid ja see ei ole kuidagi abiks meie eesmärkide saavutamisel. nüüd paar sõna tuumaenergia kohta. ma olen nõus oma kolleegiga Roheliste parteist ja olen ka härra Šuntisega päri. tuumaenergia ei ole taastuv energia, tuumaenergia kätkeb ennast väga suuri ohte inimkonnale ja ma pean siin silmas rahumeelset tuuma energiat. ma usun, et keegi ei kahtle selles, et mitterahumeelne tuumaenergia on oht. aga isegi rahumeelsetel eesmärkidel on tuumaenergia ohuks. ja Euroopa peaks head eeskuju näitama, vähendama tuumaenergiat ja lõppkokkuvõttes üldse sellest loobuma. ma ei usu kindlasti, et me peaksime kahekordistama tuumaenergia osakaalu ning kindlasti ei tohiks seda kutsuda taastuvaks energiaks. terve real kolleegid olid väga ähm, karmid seisukohad ja ei olnud raportööriga nõus. aga mina tahaksin teile öelda, et teie seisukohad ei võimalda teil te, meie eesmärke saavutada. Thank you um,, thank you. ma tänan. kõigepealt ma tänan härra Šundis suurepärase raporti eest. loomulikult me jagame tema seisukohti, mis puudutavad ähm, ühiskonna edasiliikumist Albaanias, aga praegune patiseis äh, kindlasti on tõkkeks tähtsate reformide teel. ja veelgi enam, on tõkkeks ka Euroopaga integreerumise protsessi teel. üks peatähtsaid elemente Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide täitmisel on see, et demokraatlikud institutsioonid peavad tõhusalt toimima, aga paraku juba üheksa kuud Albaanias ei ole nad toiminud. ja me peame seda arvestama, kui me oma arvamust koostame Albaania Euroopa Liiduga liitumise taotluse kohta. Albaania peamised poliitilised liidrid on soovinud liitumist ja volinik Füüle sai sellise palve märtsikuus. ja me peame õppima ka viimastest liitumistest. me teame, et kui puudub tugev poliitiline konsensus potentsiaalses kandidaatriigis, sii-, ma pean silmas konsensus peamiste eesmärkide ja otsuste osas, integratsiooniprotsessi osas, siis eh, kui see konsensus puudub, siis eh, riik kõik äh, on silmitsi suurte probleemidega. sõnum on selge, kõigepealt demokraatlik debatt peab toimuma parlamendi sees, aga mitte tänavatel. ja siin me oleme kõik ühel meelel. aga nüüd juba pärast üheksat kuud mittefunktsioneerivat parlamenti nii enamus kui ka opositsioon ikkagi peavad vaeva nägema ja naasma konstruktiivse poliitilise dialoogi juurde. ja üks viis, kuidas kaasa aidata lahenduse leidmisel, eh, on ühelt poolt austada konstitutsiooni, aga teiselt poolt ka toimida läbipaistvalt. ning kolm, viimane mõte. pärast viimaseid valimisi mm, OSCE ODIR avaldasid raporti, kus nemad ütlesid, et on endiselt puudusi ja tähtis on neist jagu saada lähikuudel, veel enne, kui toimuvad kohalikud valimised järgmisel aastal. nüüd positiivsemas toonis. Eh, Albaania on tõepoolest olulisi edasiliikumisi saavutanud, näiteks suured sammud on viisade liberaliseerimise protsessi raames olnud, et veel mõned et kriteeriumid täita, on jäänud veel mõned lahtised küsimused. eile libekomisjonis me tutvustasime oma hinnangut ja nõukogus tutvustasime seda esmaspäeval ja nüüd sünnib lähinädalatel komisjoni ettepanek Albaania kohta. ja üks asi, mida härra Šuntis oma raportis ka toonitas, on kohtuvõimude olukord. ja kohtuvõimude reformimise strateegia. jah, see on tõesti üks õppetund, mille me oleme saanud eelmistest liitumistest. tegemist on iga riigi jaoks peatähtsa valdkonnaga. iga kodanik peab saama pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks, ettevõtjad peavad saama pöörduda kohtusse. kohtusüsteem on äärmiselt oluline võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. nii et viisade liberaliseerimise protsessile lisaks me loodame siis, et jõustatakse juba olemasolevad õigusaktid tõesti rangelt ja korralikult ja vaatame siis, milliseid tulemusi Albaania kõigest sellest saavutab, kuidas kulgevad reformid, millised on nende tulemused. ka avaliku halduse reformimisest on juttu raportis, see on väga tähtis valdkond. et Albaania muutuks kaasaegsemaks ja läheneks Euroopa Liidule. me arvame ka, et meediavabadus ja sõltumatus on valdkond, kus tuleb palju rohkem ära teha. me oleme hukka mõistnud ajakirjanike vastased rünnakud, aga siin on veelgi vaja vaeva näha. ja rohkem on vaja ära teha ka ametiühingute nimel. mul, meil ei ole aega siin pikemalt piirdu-, peatuda, aga nad ei etenda seda rolli, mida nad peaksid etendama ja sellel on negatiivne mõju ning üks väga negatiivne nähtus on olnud ametiühingu varade natsionaliseerimine, see on lausa põhiseadusega vastuolus. vaatame, kuidas äh, siin asjad edasi arenevad. nüüd naiste ja laste õiguste olukord. jah, tõesti, siin on olnud tubli edasiliikumine ja tuleb nii ka öelda, aga endiselt on vaja võidelda koduvägivalla vastu ning naiste ja lastega kauplemise vastu seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. üks väga positiivne areng on diskrimineerimise vastased õigusaktid. Need võeti vastu seoses viisarežiimi lihtsustamise eesmärgiga ja see kõik on olnud väga positiivne. positiivne on olnud ka areng vähemuste osas, aga nüüd on vaja kõik õigusaktid, mis vastu on võetud, ellu rakendada. majandus Äh, see on võib-olla üks valdkond, kus me ei ole raportööriga ühel meelel. tõesti, struktuurireformid on kindlasti vaja läbi viia. Albaanial on väga suur halli majanduse sektor, aga samas kasv majanduses vaatamata kriisile on olnud muljetavaldav ja ka perspektiivprognoos järgmisteks kaheks aastaks on väga äh, muljetavaldav nii et kasv jätkub. ja ma olen härra Rutšikiga nõus, et on vaja tunnustada seda positiivset rolli, mida Albaania etendab Balkanil. aga ma lõpetaksin siin. Need olid need peamised valdkonnad, millele me tahtsime tähelepanu juhtida sure.. suur aitäh, härra Mirel ja nüüd saab sõna härra Šuntis, et arutelu kokku võtta suur aitäh, esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes täna sõna võtsid, kes on lugenud minu raportit ja kes selle kohta märkusi tegid. kõik need märkused olid äärmiselt kasulikud. ma tahaksin öelda, et mõned äh, märkused aitavad kaasajastada minu raporti sisu, sellepärast et kui ma oma raporti esialgse versiooni kirjutasin, siis ma paljudest asjadest ei olnud teadlik või ma ei teadnud täpselt, kuidas asjad on, ma näiteks ei teadnud seda, et ankeet oli esitatud, ma ei teadnud seda, mis puudutas suhteid naaberriikidega, viisaliber-, režiimi liberaliseerimine, nii et, et suur aitäh kõigi nende märkuste eest, need aitavad minu raporti sisu kaasajastada tulles nüüd selliste üldiste märkuste juurde, et kas see raport ei ole positiivsem kui varasemad samateemalised raportid, siis ma tahaksin öelda, et loomulikult on oluline julgustada Albaaniat. ja kui ma saan Albaaniat julgustada õigete sammude astumise teel, siis ma seda ka teen. loomulikult pidi see raport olema üsna lühikene tuginedes oma äh, külaskäigule ja sellele infole, mida ma olen saanud assistentidelt ja teistelt, äh, tundub mulle, et me ei tohiks mitte ignoreerida probleemide suurust, vaid peaksime toimima järgmiselt. me peame Albaania võimudele ütlema, et nad peavad lahendama mõned väga tõsised probleemid. me peaksime neile meelde tuletama, et nad peavad olema ülesannete kõrgusel Nad peavad leidma väljapääsu sellest poliitilisest suluseisust, mis on tekkinud. ei ole mingit mõtet teeselda, et asjad on tegelikult paremini, kui nad on. võib-olla mõned minu märkused on liiga karmid, aga ma püüdsin siiski olla objektiivne. me peame vaatama ka, kuidas Euroopa Liit saab aidata teisi Albaania naaberriike, kuidas Euroopa Liit saab aidata neil probleemidega toime tulla? näiteks laste registreerimise küsimus, mitte kõik lapsed ei ole registreeritud, mõned lapsed sünnivad haiglates, aga mõned mitte ja, ja kõiki neid lapsi ei registreerita ja mõned Albaania lapsed sünnivad ka teistes riikides, nii et, et ka teised riigid peavad aitama. minu kodumaa Kreeka peab samuti andma oma panuse kujutage näiteks ette äh, probleeme, mis äh, võivad tekkida ja probleeme, mis äh, võivad sündida seoses sellise olukorraga, nii et, et on äärmiselt oluline see laste registreerimise küsimus lahendataks. me oleme kuulnud ära kahe suure erakonna seisukohad ma arvan, et kaks peamist erakonda tegelikult vastutavad selle poliitilise ummikseisu eest ja kujunenud olukorra eest ja selle olukorra eest, kus poliitiline süsteem praegu on. Need kaks erakorda on, on ju vaheldumisi võimul olnud kogu aeg. nagu ma ütlesin, ma kohtusin kodanikuühiskonna esindajatega, samuti erakondadega ning äh, mulle näib, et valimissüsteemis on probleeme ning äh, selline järeldus ei tulene mitte üksnes sellest, mida ütlesid kahe peamise erakonna esindajad. me peame Äh, käituma vastutustundlikult, me ei saa toetada ainult äh, seda poliitilist erakonda, mis kuuldub meie poliitilisse pere, äh, pere, erakonda, perekonda, me ei saa öelda, et härra Berishal on õigus või härra Raamal on õigus, me peame vaatama, millised on probleemid. ja me peame ikka ja jälle kordama seda, et parlament ei toimi Albaanias ning parlament peab hakkama korralikult tööle. põhiseadusest tuleb kinni pidada aga ma ei saa, ma ei usu, et me saame albaanlastele öelda, kuidas probleemi lahendada, me saame ainult, neile ainult öelda, milles probleem on. mis puudutab majandust, eh, siis ma arvan tõesti, et me peame seda sõnastust kohendama. Eh, eh, ma tahaksin midagi öelda, mida ma võib-olla raportisse ei pane, aga ma tahaksin väljendada teatud reservatsioone, mis mul on seoses Albaania majandusprobleemidega mõned kolleegid ütlesid, et Albaania koos teiste riikidega Äh, omab väga kõrget majanduskasvu või suhteliselt kõrget majanduskasvu, kui vaadata, millise protsendi see moodutab SKT-st ja seda vaatamata majanduskriisile. Äh, vaadake näiteks Kreekat. Kreeka on praegu äh, tähelepanu keskmes, kui vaadata, milline oli Kreeka statistika kaks aastat tagasi, kümme aastat tagasi, siis meil oli Euroopa Liidu kõige kõrgem majanduskasvu tempo. aga tegemist oli äh, äh, põhjendamatu majanduskasvuga, tegemist ei olnud reaalse majanduskasvuga. ja nagu ma ütlesin, võib-olla ma olin tõesti natuke liiga karm ja võib-olla ma peaks tunnistama, et Albaania on teinud edusamme ja ma olen valmis sõnastust kohendama. aga ma arvan, et Albaania majanduse ees seisavad probleemid, kui vajalikke meetmeid ei rakendata ja ma võin siia teksti panna selle fraasi vajalikud meetmed, kui see teile meeldib. mulle tundub, et äh, kriis võib Albaaniat mõjutada hiljem, kuigi ma loodan, et seda ei juhtu tööpuudus on samuti väga tõsine probleem. vaadakem neid aga energeetikat. Äh, Albaania tegeleb praegu selle teemaga. ma arvan, et taastuvenergiaallikad peaksid olema siin prioriteetsel kohal. tuumaenergia osas nagu ma juba varemgi ütlesin, mina olen ise pärit Balkanilt. Balkani poolsaar on väga palju kannatanud, meil on väga palju haavu ning uus tuumajaam Albaanias ei oleks heaks märgiks. ma ei usu, et see parandaks suhteid ja julgeolekut Balkani regioonis on olemas liikumine tuumavaba Balkani poolsaar. ma arvan, et, et äh, selles kontekstis peaks seda küsimust vaatama. ja nagu ma ütlesin, energiaküsimus on oluline ja see oligi kõik esimees, mis mul öelda oli. ning ma üritan siis äh, oma raportisse sisse panna need äh, märkused ja muudatusettepanekud Äh, teen koostööd variraportööridega teistest fraktsioonidest ning üritan siis oma raporti teksti parandada. Äh, tegemist on esimese korraga, kui me seda raportit arutame ja kuni viienda mai keskpäevani on siis võimalik esitada muudatusettepanekuid niisiis äh, suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see arutelu toimub meil suletud uste taga ning ma tahaksin paluda kõiki neid, kaasa arvatud meie sõpru nõukogust ja komisjonist, tulla tagasi siis, kui me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde, sellepärast et parlamendi kodukord näeb ette, et me peame kinni oma menetlustest. niisiis